Good morning, colleagues. tere hommikust, head kolleegid, meie tänahommikune koosolek toimub siis üheksa kolme, üheksa kolmekümnest üheteist kolmekümneni, sellele järgneb koordinaatorite koosolek, mis kestab kaksteist kolmekümneni. päevakorra vastuvõtmise osas on mõned muudatused, päevakorrapunkt neli, mis puudutas Eurodaki, see on edasi lükatud üksteist kolmkümmend toimub kaks hääletust. kui kellelgi midagi selle vastu ei ole, siis muudetud kujul kinnitame päevakorra keelte osas horvaatia, läti ja kaeli keelde lõiget ei ole. ja pärastlõunal taani, horvaadi ja hor- ja kaeli. tuleme nüüd äh, soovituste juurde üheteist ja täiendavad koosoleku kuupäevad. kas muud-, kas komisjon kinnitab muudetud koosolekute kuupäevad? kolmandaks äh, äh, Euroopa prokuratuuri määrus. kolmandal aprillil kuusteist liikmesriiki teatasid Euroopa Parlamendile komisjon vastavalt artiklile kaheksakümmend kuus on soov tõustatud koostööks selleks, et vastu võtta äh, määrus, mis puudutab Euroopa prokuratuuri. Äh, määruse eelnõu peab siis parlamendi heakskiidu saama. on kuusteist liikmesriiki, kes siis on kaasatud sellesse kavasse. neljas päevakorra, neljas punkt, paberivaba komisjon te võib-olla mäletate, ametiaja alguses otsustasime me sammhaaval lõpetada koosolekudokumentide väljatrüki ja, ja rääkisime siis äh, netipõhisest e-meetingu keskkonnast. nagu olete võib-olla märganud, et äh, paberil dokumentide jagamine on lõppenud ja ainult äh, piiratud kogus on siis äh, korrapidajate käes. paljud paberid jäid kasutamata. ja nüüd me peame jõudma siis viimasesse etappi ja lõpetada täielikult trükkimine. täna on ainult päevakord kõikides keeltes olemas siin koosolekusaali sissepääsu juures, seega ma kutsun üles neid, kes e-miitingut veel ei kasuta, palun tutvuge sellega ja siis laadige sealt alla dokumendid, mida teil vaja on. ja lõpetuseks. kui kõik on sellega nõus, siis, äh, siis väga hea. ja, ja siis elektroonilised hääletused loodetavasti üksteist kolmkümmend, teil on siis hääletuskaardid kaasas. protokolli kinnitamine viimas, viimased koosolekud. kui nende kohta ei ole märkusi, siis need on kinnitatud. ja neljas päevakorrapunkt on siis tühistatud, läheme viienda päevakorrapunkti juurde. tegemist on komisjoni esitlusega, kus me räägime lõhkeainete prekursoritest annan esiteks sõna komisjonile lühikeseks esitluseks ja siis <clears throat> liikmetele, kes soovivad sõna, nii et kõigepealt härra Tass komisjoni poolt umbes viis minutit, teil on sõna. Good morning everybody um,, thank you very tere hommikust, suur tänu, härra esimees, suur tänu aja eraldamise eest sellele teemale. ohv mida kujutab endast äh, isevalmistatud lõhkeained, on meie jaoks väga oluline prioriteet võitluses terrorismiga. viimased äh, terrorirünnakud Euroopas on toimunud küll teiste vahendite abil, siis isetehtud äh, lõhkeained on siiski eelistatud relv terroristide kätes konventsionaalsete tulitervade kõrval, sest nende kättesaadavus ja lihtsus ja tõhusus, me oleme kõik näinud, millised on sellele vastavad mõjud nii Brüsselis kui Pariisis ja viimati ka Egiptuses. terroristide propaganda internetis annab väga kergesti ligipääsu pommide valmistamise instruktsioonidele ja kalifaadis, niinimetatud kalifaadis oleme näinud olulist tehnosiiret. oleme näinud ka seda, kuidas välisvõitlejad Euroopasse tagasi pöörduvad seega on teatud äh, põhjust karta, et see know-how pommide valmistamises jõuab ka tagasi Euroopa Liitu, seepärast meil on igati põhjust jätkata ja tõhustada tegevust selleks, et end, endid kaitsta. on selge, et ühine Euroopa Liidu lähenemine on selles valdkonnas vajalik selleks, et äh, terroristidel ei oleks nii lihtne nendele kemikaalidele ligi pääseda. ja seepärast aastal kaks tuhat kolmteist Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid vastu määruse üheksakümmend kaheksa kaks tuhat kolmteist, mis puudutas siis lõhkeainete, lähteainete turustamist ja kasutamist, sellel oli kaks eesmärki, piirata kemikaalide kättesaadavust, mida saab kasutada ja teiseks et oleks piisav aruandlussüsteem äh, kahtlaste liikumiste kohta. veebruari lõpus komisjonis võttis vastu raporti, mis, millel on kaks eesmärki. kõigepealt äh, määruse rakendamise kohta aruandmine ja teiseks komisjoni delegeeritud pädevuse järelevalve. meie kollektiivne kogemus muidugi pärast määruse vastuvõtmist on olnud piir, lühike, seepärast ei saa veel õieti järeldusi teha. selle raportiga soovib komisjon anda aru tehtud edusammudest prekursorite osas, teiseks ka rääkida väljakutsetest, mis on liikmesriikidel ja, ja tarneahela osas ja kolmandaks me tahame tõustada jõupingutusi tulevikus ning delegeeritud äh, pädevuse teostamisest rääkida kõigepealt äh, me oleme kindlad, et määrus tõepoolest aitab kaasa isetehtud äh, lõhkainete äh, ohu vähendamisele, see on kahandanud absoluuthulk, prekursorite hulka, mis on turul olemas. olemasolevad piirangud on aga toonud kaasa nihke teiste ainete suunas, mis on vähem ohtlikud, mida saab kasutada samadel eesmärkidel, kuid mitte selleks, et äh, lõhkeaineid toota. on suurenenud ka korrakaitsjate võimalused uurida äh, kahtlasi insi-, intsidente, on, on äh, te-, tehingutest teatamise arv on samuti ol-, suurel määral kasvanud. raportis räägitakse ka väljakutsetest, mis puudutavad määruse rakendamist liikmesriikide jaoks peamiseks väljakutseks on, kuidas äh, jõuda äh, suure pak-, pakkumiseni tegelikult, kuidas äh, kehtestada piiranguid alternatiivsetele ostuviisidele, näiteks internetiostudele, aga ka Euroopa sisene liikumine, import, tarneahela jaoks on peamised probleemid, kuidas tuvastada murettekitavad Äh, tooted, kuidas leida ostjad ja kasutajad, sest äh, ja kuidas hinnata kaht-, kuidas äh, hinnata, kas tegemist on tõepoolest kahtlaste tehingutega. palju arutatakse seda, kas piirangute määra tuleks laiendada selleni, et see puudutaks ka erialaseid kasutajaid, mitte ainult üldist avalikkust. vaatamata positiivsetele sammudele oleme näinud ka näiteid, kus terroristid saavad endiselt ligi prekursoritele ja kus äh, komisjon seepärast kavatseb määrust äh, läbi vaadata, selleks et just nende väljakutsetega hakkama saada ja tõhustada süsteemi tulevikus. küsimus on, kas me tahame piiranguid ja kontrolli tõhustada uute või juba olemasolevate äh, ainete puhul kui vajalik, siis me vajame ka selgitusi ja harmoneerimist mõnede sätete osas, eriti kui, kui see võimaldab äh, tarneahelal, äh, tarneahela puhul tõhusamalt läheneda kontrollidele ning ähm, kulud, samuti regulatiivsed ja mitteregulatiivsed. lõpetuseks komisjon on kasutanud oma delegeeritud pädevust aastal kaks tuhat kuusteist lisamaks kolm ainet, äh, lisas see kaks, alumiiniumpulber, magneesiumnitraat ja magneesiumpulber. tahaksin tunnustust avaldada tööle, mille äh, on teinud alaline lähteainete komitee Nad on, nendega meil, nendel, neil on väga hea koostöö liikmesriikidega ning ka komisjoniga. see on väga positiivne näide. komisjon peab väga oluliseks määruse täielikku rakendamist. me vaatame tähelepanelikult äh, sellele, kas on vajalik rakendada uusi täiendavaid meetmeid ja muidugi ootame ka edaspidist tihedat koostööd teie komisjoniga. suur tänu. Uh, kas keegi, suur tänu, kas keegi soovib sõna komisjoni liikmetest? Birgit Sipel. Thank you, chair. Just as a. jah, aitäh. selleks, et saada paremat pilti sellest, mis toimub, see ei ole kriitika, tahaksin küsida mainisite, et on palju raporteid selle kohta, et on kahtlasi tehinguid sooritatud. kas see number kasvab seetõttu, et teadlikkust on rohkem? ja kas see on endaga kaasa toonud ka teadmise, et tõepoolest on äh, tehinguid, mis on kahtlased, kas äh, tehingud äh, osutusid lõpuks siis seaduslikeks või siis äh, jõuti järeldusele, et tegemist on kuritegelike tehingutega. ja kas saaksite natukene selgitada ka seda, mis puudutab äh, pädevuse delegeerimist, kuidas see praktikas välja näeb? kas keegi tahab veel sõna? ei, Birgit, aitäh. palun siis komisjon aitäh nende küsimuste eest. esmalt jah, me näeme erinevaid tagajärgi vahel. erinevate faktorite seotust on raske määratleda, aga üks asi on see, et lähteained äh, hulk suureneb ning seda suures tõttu, et paljud äh, ettevõtted kohaldavad piiranguid ning eh, osaliselt ka sellepärast, et vabatahtlikult osad tootjad on lõpetanud nende tootmise ja osad ettevõtjad on lõpetanud lähteainete müümi, müügi. tarneahela puhul ei ole täheldada mingeid erilisi eh, kaotusi, see on osa sellest valemist, siis me näeme, et müük on vähenenud, teisalt jällegi me näeme, et tõepoolest kahtlaste tehingute hulk on kasvanud. see tõenäoliselt tuleneb kahest faktorist, ühest küljest ollakse rohkem teadlikud ja ollakse ka tähelepanelikumad, seda ka ettevõtjate seas, nad on nüüd ettevaatlikumad. ja samuti ka korrakaitsejõud on rohkem huvitatud ning avaldavad suuremat survet ettevõtjatele neis küsimustes. osadel liikmesriikidel on paika pandud ad hoc infovahetus äh, äh, väljastatud ja väljastamata lubade kohta, kuid see on veel varane staadium äh, selle nende reeglite eeskirjade kohaldamises, nii et tõenäoliselt mõne aja pärast saame parema pildi. mis puudutab delegeeritud äh, õiguste kasutamist, siis me oleme seda teinud siiani selleks, et lisada need kolm ainet, mida mainisin, lisada teise lisasse. see tähendab seda, et nende üle kehtestatakse kontrolli, seda tehti äh, nii, nagu peab, vastavalt siis komisjoni ettepanekule. nõudmine tuli tegelikult Äh, lõhkeainete, lähteainete alaliselt äh, komisjon, komiteelt. Nemad ütlesid, et need kolm ainet tuleks lisada nimekirja. ning ka Euroopa Parlamendi ja Nõukogu on teavitatud tavalist teed äh, pidi nendest ettepanekutest ning need on ka heaks kiidetud siis vastavalt menetluskorrale. aitäh! terrorismi ja antiterrorismi radikaliseerumise äh, üksuse juhiga oli siis tegemist. aitäh, kui rohkem äh, küsimusi ei ole komisjonile, siis aitäh, et tulite siia ja aitäh selle arvamuste vahetuse eest, suur tänu teile. nüüd läheme kuuenda-seitsmenda äh, punkti juurde, tagasivõtmispoliitika, te teate, teisel märtsil komisjon kiitis heaks äh, soovitused selleks, et muuta tagasipöördumise tõhusamaks vastavalt õigusloomelisele raamistikule ning siin on ära toodud juhised liikmesriikidele, kuidas tagada järelevalve tagasipöördumise direktiivi kohaldamise kohta, kuidas saavutada eesmärke ning samuti kolmandast veebruarist on avaldus, kus äh, räägitakse siis täpsemalt meie tagasipöördumispoliitika toimimisest komisjoni avaldus äh, sisaldab ka tegevuskava tagasipöördumise kohta ning lisaks sellele on äh, siin ka ära toodud äh, fokusseeritud tegevus poliitika tõhustamiseks. nüüd tahaksin anda sõna härra Tedelaršile, kes on ebaseadusliku sisserände ning tagasipöördumispoliitika üksuse esindaja ja tema räägib siiski uuendatud tegevuskavast. kas ta viibib kohal? jah, palun. aitäh. lugupeetud esimees, lugupeetud liikmed, komisjon on alati rändepoliitikat pidanud eh, üksteisele järgnevate eh, sammude eh, ahelaks ning äh, meil on vaja muidugi tõhusaid meetmeid selleks, et vähendada ebaseaduslikku sisserännet ning äh, muuta tõhusamaks ka tagasipöördumine. sellest samast loogikast lähtudes äh, peab tõhus rändepoliitika põhinema siseriiklikel meetmetel, kuid samuti koostööl kolmandate riikidega kaks tuhat viisteist kiitsime heaks tegevuskava tagasipöördumise kohta, see sisaldab äh, neljakümmet äh, sammu, millest osad on ka juba ellu viidud, aga see kiideti heaks ja hakati ellu äh, rakendama enne rändekriisi. sellest tulenevalt, kui nüüd vaadata tänaseid numbreid, siis me näeme, et on vaja seda tegevuskava kohaldada. ühest küljest on äh, tagasipöördumise edukus olnud kolmkümmend viis kuni kolmkümmend seitse protsenti, kui vaadata Lääne-Balkanit või idapartnerlusriike, kellega meil on väga äh, head äh, tagasivõtulepinguid, siis siin me näeme, et see protsent on isegi madalam, alla kolmekümne. meil on ligi miljon varjupaiga taotlejat, kes on sisenenud Euroopa Liidu territooriumile viimase kahe aasta jooksul ning suur osa äh, neist äh, taotlustest lükatakse tagasi, me peame seega olema valmis ja liikmesriigid peavad olema valmis selleks hetkeks. seda puudutabki meie uus tegevuskava ning samuti pakett, mille kiitsime heaks märtsi alguses. siin arvestatakse praeguse olukorraga ning äh, sellega, et see on kiireloomuline ja vaatame, kuidas liikmesriigid saavad ära kasutada õigusloomelist finants- ning operatiivkavasid, mis neil on selleks, et äh, tagasipöördumine tegelikult kaaset leiaks. mida see tegevuskava siis sisaldab? ühest küljest sellega üritatakse vaadata, kuidas liikmesriikide menetlus saaks muuta tõhusamaks, kuidas saaks paremini ära kasutada olemasolevat direktiivi sellega on tegevuskava kõrval paketis ka soovitus, mis puudutab täpselt seda, kuidas liikmesriigid on äh, direktiivi kohaldanud ja kuidas nad on selle üle võtnud. ja mõne hetke pärast äh, tulen nende soovituste juurde ja räägin neist lähemalt, mis on eraldi dokumendis. teiseks vaatame, kuidas Euroopa Liidu liikmesriigid liikmes- ja Euroopa Liidu tasandil oleks võimalik varjupaigapoliitika paremini siduda tagasipöördumisega, nii et äh, oleks tagatud sünergia ning sidusus liikmesriikide tasandil nende kahe menetluse vahel. kolmandaks, tegevuskavas räägitakse infovahetuse parandamisest liikmesriikide äh, ja Euroopa Liidu äh, ametite vahel äh, mis tegelevad äh, siis äh, tagasipöördumisega. vaatame läbi olemasolevad IT-süsteemid, vaatame läbi juurdepääsu ja vaatame läbi ka selle, kuidas oleks võimalik äh, juurdepääsu liikmesriikidele parandada. neljandaks tegevuskavas räägitakse heade tavade vahetamisest selleks, et tagada sidusus ka äh, vabatahtliku tagasipöördumise puhul, räägitakse siin samuti nende pakettide harmoneerimisest, võttes arvesse, et praegu on olukord selline, kus kolmandad liig-, äh, riigid tegelikult nii-öelda valivad äh, liikmesriikide seast, kus on kõige paremad tingimused tagasipöördumise puhul samuti äh, vaatame siis nii Euroopa Liidu kui liikmesriikide tasandil seda, mida oleks võimalik teha Euroopa Liidu poolt selleks, et toetada liikmesriikide äh, ameteid tagasipöördumise puhul ka näiteks piirivalvel ning samuti Euroopa Liidu äh, piirivalveamet peaks abistama ka kolmandate riikide ameteid ning koolitusi läbi viima oktoobriks samuti äh, puudutatakse siin para-, äh, suurendatud äh, rahalist abi kuni sada miljonit eurot ja seejärel räägitakse siin ka väljakutsetest, mis on tekkinud tagasipöördumisega, sellepärast et siin tuleb leida tasakaal liikmesriikide poolt tehtava ning äh, kolmandate riikide poolt tehtavaga. soovitused äh, äh, lähtuvad tagasipöördumisdirektiivist ning on väga pragmaatilised, põhinevad ka Chevali missiooni töö tulemustel viimaste kahe aasta jooksul. siin käsitletakse seda, kuidas liikmesriigid saaksid paremini kohaldada tagasipöördumisdirektiivi eeskirju me ei ole välja tulnud uute kohustustega, ainult need, mis on direktiivis, olema jäänud äh, direktiivi äh, piiresse. oluline on samuti välja tuua seda, et see, siin ei ole ühed reeglid kõigile, seda ei pea niimoodi mõistetama, kõik ei pea ne, samamoodi neid äh, soovitusi toeta- äh,, kohaldama. osad soovitused ei pruugi olla kohased mõnes liikmesriigis, olenevalt olukorrast, kuid me eeldame, et liikmesriigid väga kriitiliselt vaatavad, mis on, kuidas nende süsteem toimib ning siis äh, kohaldavad vajalikke meetmeid. me räägime muuhulgas kõikide riiklike teenistuste äh, töö koordineerimist, selleks, et oleks tagatud äh, piisavad oskused selleks, et vältida kiireloomulisi olukordi ning kriisisituatsioone. samuti räägitakse sellest, et tuleb kõrvaldada puudujäägid selles, kuidas liikmesriikides tagasipöördumisega tegeletakse, äh, puudutame kuritarvitusi äh, ning ka seda, kus oleks võimalik kiirendatud äh, läbivaatamist taotluste puhul kasutada. samuti soovitustes puudutatakse seda, kuidas oleks võimalik õigesti kasutada sisenemiskeelde selleks, et vältida tulevast ohtu ebaseaduslikule rändele. samuti puudutakse äh, Äh, vabatahtlike abistamisprogramme alates äh, juunist kaks tuhat seitseteist ning info vahetust. kaks punkti, mis puudutavad samuti, äh, millesse suhtuti kodanikuühiskonna poolt mõneti kriitiliselt ja mida on põhjalikult arutatud viimase paari nädala jooksul, soovitused, mis puudutavad kinnipidamist ning alaealisi. kinnipidamise kohta soovitus puudutab seda, kuidas tagasipöördumisdirektiivi tuleks mõista, mõista ning kuidas seda kohaldada selleks, et õigesti ära kasutada kinnipidamisvõimalusi. siin ei äh, nähta ette kinnipidamist lihtsalt äh, selle nimel vaid lihtsalt äh, näidatakse, kuidas oleks paremini võimalik ära kasutada direktiivis välja toodud äh, reeglid ning kuidas parandada koostööd kolmandate riikidega. kui see koostöö on olemas ning tagasivõtmine on võimalik ning äh, ka teostatav, siis kinnipidamine peaks olema, tulema kasutusele vastavalt direktiivis ära määratud piirangutele kui aga tagasivõtmiskoostööd ei ole, siis ma muidugi ei eelda, et liikmesriigid äh, neid meetmeid kasutaksid, äh, kui ilmselgelt ei ole võimalik tagasipöördumist läbi viia. mis puudutab alaealisi, siis olgu nad saatja kui saatjata, esimene punkt, mille, mida puudutab äh, soovitus on nende õigusliku staatuse väljaselgitamine, me leiame, et see on kõige olulisem liikmesriigi tasandil, sellepärast et kui nende see õiguslik staatus ei ole selge, siis nad võivad sattuda halli tsooni ning kuritarvituste ohvri, ohvriks. teiseks, soovitused, soovitustes on ära toodud, et võttes arvesse lapse äh, kõige paremaid huvisid, see tähendab seda, et vahel tagasipöördumine päritoluriiki ja perekonda võib olla lapse kõige paremates huvides. ning lõpetuseks eh, multidistsiplinaarse hinnangu põhjal tuleb siis otsustada, kas see nii on ning eh, tuleb eh, seda läbi viia vastavalt liikmesriigi käsutuses olevatele vahenditele lisaks sellele puudutatakse siin äh, inimfinants ning poliitilisi ressursse, mis liikmesriikides on ning komisjon on valmis liikmesriike toetama. Äh, me samuti anname aru äh, tehtud edusammude kohta detsembris kaks tuhat seitseteist, aitäh. Thank you very much, it's obviously hugely important and sensitive. aitäh, tegemist on väga tähtsa ja tundliku küsimusega nüüd kõnelejate nimekiri, kõigepealt proua Metsola, palun. aitäh, härra esimees, kõigepealt suur tänu komisjoni esindajale nii üksikasjaliku ja põhjaliku esitluse eest täna. väga selgelt tuleb öelda, et kui on üks Euroopa Liidu rändepoliitika valdkondi, kus me ikka veel oleme väga kaugel äh, Äh, sellest, et me oleme rakendanud seda, mis vastu võetud, siis selleks on just tagasisaatmine. kui me vaatame tagasi saadetud inimeste arvu, siis need numbrid on väga väikesed, äh, seda just nende põhjuste pärast, mida siin välja toodi, ja sellepärast tuleb tõesti väga palju toonitada seda, kui tähtis on koostöö erinevate liikmesriikide vahel. et oleks süsteem, mis äh, kehtiks kõikide liikmesriikide jaoks ühtemoodi ja väldida siis seda, et teatud liikmesriigid nii-öelda kirsse tordilt nopivad ja samamoodi ka vabatahtliku tagasipöördumise tähtsust tuleks siin toonitada. toon välja oma koduriigi näite. meil on siin vabatahtliku tagasipöördumise programmid, me näitame, mida kõike on võimalik teha selleks, et inimesed pöörduksid tagasi oma koduriiki aga siin räägitakse ka võimalikkusest ja praktilisusest ja komisjon mainis neid ka ja see on tõesti väga tähtis, kui tagasisaatmine ei ole võimalik, kui liikmesriik eh, ei ole valitsuse tasandil kahepoolseid kokkuleppeid kolmanda riigiga sõlminud, siis kuhu jääb komisjoni roll? sest me oleme mitmeid kordi juba eh, palunud seda teha, samamoodi ka nõukogu oma järelduses järeldustesse. nii et umbes iga kolme-nelja kuu tagant äh, tuleb meil tunnistada, et me ei ole ikka veel piisavalt teinud. nüüd äh, ranna ja piirivalve jällegi koolitust tuleb parandada, jõupingutusi tuleb rohkem teha ja seda tuleb teha kiiresti, sest meil on tähtajad ja tundub, et selles valdkonnas oleme tõesti takerdunud äh, ja see, mis on poliitilisel tasandil paika pandud, seda ei ole ikka veel kohapeal rakendatud. ja nüüd alaealised, nende õigusliku staatuse selgitamine on ülitähtis. me teame neid erinevaid meetmeid, mida erinevates liikmesriikides kasutatakse on täiesti selge, et väga palju väärkasutatakse seda süsteemi, on väga palju saadjate alaealisi, kes on lihtsalt kaduma läinud või sattunud kuriteo ohvriks ja me leiame, et liikmesriigid ja komisjonid peavad siin tegema koostööd selleks, et välja selgitada seda, kuidas me saame välja töötada poliitikaid, mida siis ka tõhusamalt rakendada. aitäh ja järgmisena Birgit, palun! aitäh, härra esimees. tahan siin välja tuua erinevaid küsimusi, kas teile see meeldib või mitte, aga tõsi on see, et tagasisaatmine on osa meie varjupaigasüsteemist. nii et need, kes paluvad varjupaika, aga seda ei saa, peavad pöörduma tagasi. ja ideaalmaailmas siis muidugi peaksid nad pöörduma tagasi oma päritoluriiki nii et äh, kui me räägime tagasisaatmisest, siis ma olen nõus, et see, kuidas me seda teeme, selle puhul on meil vaja selgeid reegleid selleks, et äh, kaitsta nende inimeste väärikust ja teha seda tagasisaatmist nii, et see oleks tõesti vastuvõetav. teiseks, kas me saadame tagasi kõik inimesed, kes ei saa varjupaika oma päritoluriiki? või kas me oleme mõelnud ka selle peale, et me saadame neid tagasi mõnda teise kolmandasse riiki? ja siit tekib küsimus, miks äh, suvaline kolmas riik peaks vastu võtma inimese, kes ei ole tema äh, riigi kodunik, kodanikud. võib-olla tuleb meil maksta selle eest, aga siis tekib küsimus, et mis on see poliitiline signaal, mille me saadame, et see ei ole raha küsimus, et me maksame väga palju mõnele kolmandale riigile selleks, et ta võtaks vastu need inimesed, keda meie ei ole nõus vastu võtma. nii et kui me räägime tagasisaatmisest, siis äh, tuleb tõesti need inimesed tagasi saata nende päritoluriiki, kui vähegi võimalik. kolleeg Roberta Metsola just mainis seda ja see on ka tõsi, et meil on teatud kahepoolsed lepingud tagasisaatmise kohta kuid kas me ei peaks püüdlema selle poole, et meil on Euroopa Liidu tasandil sõlmitud tagasisaatmislepingud? ma ei usu, et kasu on sellest, et ühel liikmesriigil on tagasisaatmis äh, leping ükskõik millise päritoluriigiga, ehk et ühel riigil on võimalus inimesi tagasi saata oma päritoluriiki, aga ülejäänud kahekümne seitsmel seda võimalust pole. nii et tõesti, kui me räägime siin Euroopa varjupaigasüsteemist, siis ma tõesti leian, et meil peaks olema ka Euroopa tasandil kokkulepe tagasisaatmise kohta ja mitte kakskümmend seitse või kakskümmend kaheksa lepingut kui me tahame nüüd selge sõnumi välja saata ja see on jällegi ka siin austamise küsimus, et tõesti, kui inimesed põgenevad äh, poliitilise tagakiusamise, piinamise või sõja eest, siis me ei saa neid panna samale pulgaga nende inimestega, kes äh, põgenevad äh, majanduslikel põhjustel. sellepärast varjupaigasüsteem peab olema õiguslikult stabiilne, aga ta peab olema ka karmim, me ei saa nõustuda sellega, et siin on inimesi Euroopa Liidus, kes on olnud aasta või isegi kauem kohapeal ja siis otsustatakse, et nad saadetakse tagasi. sellest ei saa mitte keegi aru. kui me tahame välja saata selge sõnumi, et me saame tõesti kaitsta neid, kellel on õigus saada varjupaika, siis ähm, tuleb meil mõelda, kuidas seda varjupaigasüsteemi parandada ja ma tahaksin teada, kas teil on informatsiooni ka selle kohta, kas liikmesriigid tõesti on midagi tegemas selleks, et äh, varjupaigasüsteemi ähm, rakendamist karmistada ja teha seda siis seaduslikult? veel üks küsimus, äh, koostöö kolmandate riikidega. kuidas me saame hoolitseda selle eest, et äh, et tagasisaatmislepingud toimivad, mis me saame selle eest nii-öelda vastu ja äh, Äh, kuidas me kohtleme erinevaid riike, sest me teame, et äh, tingimused äh, päritoluriikides on erinevad, kas me räägime ainult nii-öelda piiratud tegevusest, kas me räägime oma välispoliitiliste mõõtmete muutmisest, näiteks kaubanduspoliitikas, energiapoliitikas, millised strateegiad on teil selle kohta ja kas te olete näinud edusamme ka nendes valdkondades? aitäh, järgmisena härra Koster. aitäh! tahan toonitada, et ka tagasi lükatud varjupaigataotluste puhul on väga tähtis see, kas äh, tagasi lükatud äh, taotluse esitajat äh, käsitletakse siis vastavalt Äh, rahvusvahelisele õigusele ja paika pandud äh, konventsioonidele. see on väga tähtis, äh, kui me räägime inimestest, kelle taotlus on tagasi lükatud. ma kahtlen, et väga tihti tegelikult ei peeta kinni rahvusvahelistest konventsioonidest. teiseks piiridel pagulaste vahistamine, kuidas on see kooskõlas õigusriigi põhimõtetega, sest me ju lähtume sellest, et äh, õigusriigis kehtib meil süütuse presumptsioon ja kas see peaks ka pagulastele kehtima? meil Euroopa Liidus on tegemist õigusriigiga, seaduste ülimuslikkusega, me oleme öelnud, et süütuse presumptsioon kehtib ja kas me ei peaks siis sedasama põhimõtet kohaldama siis ka pagulastele, kes jõuavad Euroopa Liidu välispiiridele? kolmandaks, alaealised. Nende puhul peaks kehtima põhimõte, et nende heaolu on kõige tähtsam, eriti just äh, laste ja alaealiste puhul ja ma tahaksingi teada, millised on need programmid, mida me peame käima lükkama selleks, et laste heaolu tagada ja hoolitseda selle eest, et ka perede ühendamist kiirendatakse, aitäh! aitäh, järgmisena härra Dias de Mera, palun! <clears throat> Muchas gracias, señor presidente ja suur tänu, härra esimees. see punkt puudutab ju seda, et tagasisaatmisdirektiivi hakatakse lõpuks ka tõhusalt rakendama ja me lähtume siin komisjoni teadisest, kus räägitakse tõhusamast tagasisaatmispoliitikast. see on meie arutelude lähtekohaks aga ma tahaksin teile meenutada ka seda, et tagasisaatmisdirektiivi puhul peeti väga tähtsaid arutelu öö, ähm, just aastatel kaks tuhat kaks kuni kaks tuhat üheksa ja te kõik mäletate, et selle direktiiviga oli võimalik edasi minna ainult sellepärast, et äh, kaks suurt fraktsiooni Euroopa Parlamendis toetasid seda direktiivi. rahvapartei äh, hääletas toona selle poolt, äh, toona olid Rahvapartei fraktsioonis ka praegused ECR fraktsiooni liikmed äh, ja siis ka sotsiaaldemokraadid äh, hääletasid selle poolt, välja arvatud kaks hispaanlast, äh, nende hulgas ka Josep Borrell. tegemist oli väga äh, palju poleemikat tekitanud direktiiviga nüüd tuleks aga küsida, kui paljud liikmesriigid on oma Äh, siseriiklikusse seadusandlusesse selle direktiivi üle võtnud ja kui palju seda tõesti rakendatakse, sest üleminekuaeg oli väga-väga pikk. näiteks just Kreeka jaoks äh, seal toodi välja just seda, et on väga palju saari, arhipelaage ja sellepärast on Kreekal väga raske seda direktiivi rakendada. nüüd, kui ma ei eksi ja kui ma tõesti õigesti mäletan, siis äh, räägiti ka kodanikuühiskonnast äh, ja selle tähtsusest, äh, eriti siis, kui räägiti pagulaste vahistamistest ja alaealiste kohtlemisest. äkki me peaksime siin juristlingvistidega rääkima, sellepärast et äh, direktiivis ei räägitud vahistamisest, vaid räägiti kinnipidamisest. vahistamine on aga karistusõigusliku mõõtmega just sellepärast on väga tähtis, et nõukogu ja komisjon need kontseptsioonid selgeks räägiksid. tegemist on ülitähtsate kontseptsioonidega tagasisaatmispoliitika rakendamise puhul, sest nii palju, kui mina olen sellest asjast aru saanud, ei räägita selles direktiivis sõnagagi vahistamisest ning nüüd on hakatud üha rohkem rääkima just sellest vahistamisest, mitte kinnipidamisest toona, kui need äh, läbirääkimised käisid, siis läbirääkimiste kuuendal või seitsmendal aastal hakati rääkima just sellest äh, administratiivsest kinnipidamisest äh, ja selle maksimaalseks pikkuseks oli kok-, paika pandud poolteist aastat. äkki Carlos oskab seda kommenteerida, sest tema oli ka toona kaasatud. pärast poolteist aastat administratiivset kinnipidamist äh, või siis, kui tegemist on kodanikega, kelle kodakondsust ei ole võimalik identifitseerida või kui kahepoolsete lepingute pärast ei ole siiski võimalik äh, isikut tagasi saata, siis mis saab nendest inimestest? ja sellepärast on just väga tähtis, et komisjon tegeleks nende küsimustega. toonases direktiivis me arvestasime nende olukordadega, praegu mulle tundub, aga seda ei tehta ja peale selle valmistab mulle veel muret ka alaealiste olukord, aitäh! aitäh, härra Dias de Meera! tõesti väga hea, et te siin tõstatasite veel kord ka direktiivi küsimuse. mina tahtsin ka tõesti küsida selle kinnipidamise kohta, aga te äh, mainisite ka, et vahistamisdirektiivis äh, seda ei ole, aga volinik Haan on seda maininud. ja see on ilmselgelt äh, liikmesriigi pädevuses ja sellepärast ma tahaksin natukene laiendada seda, mida teie küsisite. kodanikuühiskond on tõesti väga palju muretsenud selle pärast, mida ütles härra Dias de Meera, et äh, kuidas nende vahistamistega on. aga komisjonil on nüüd küsimus, äh, et kui öeldakse, et seda ei tohiks süstemaatiliselt kasutada, siis äh, milline on komisjoni seisukoht? on liikmesriike, mis kasutavad praegu äh, vahistamist süstemaatilisemalt, nii et milline on nüüd teie seisukoht ja nagu härra Dias de Mera ütles, et direktiivis seda sees ei ole, aga seda tehakse. aitäh, järgmisena härra Raadep, palun. aitäh, esimees, terrorirünnakud Stockholmis eelmisel nädalal ja ka Berliinis eelmise aasta detsembrikuus näitasid, et meil on vaja tõhusaid ja kiireid äh, tagasisaatmispoliitikat nende varjupaiga taotlejate jaoks, kes ei vasta rahvusvahelise kaitse nõuetele. ma tean, et äh, tõesti praktiliselt äh, on sellega probleeme kui me saadame tagasi need, kellel ei ole õigust jääda Euroopa Liidu territooriumile, on meil võimalik kaitsta ka neid, kellel on õigus siia jääda. ja just sellepärast on väga tähtis, et kolmandate riikidega tehakse koostööd ja et meil oleks rohkem tagasisaatmislepinguid nii Euroopa Liidu tasandil kui ka riiklikul tasandil. mida vähem on meil siin Euroopa Liidus inimesi, kellel ei ole õigust rahvusvahelisele kaitsele, seda lühemad on ka menetlused. Bulgaaria äh, on Euroopa Liidu välispiiril ja Bulgaaria tõesti pingutab selleks, et saata tagasi need, kellel ei ole õigust Euroopa Liitu jääda. ning äh, me üritame siis lihtsustada menetlusi nende jaoks, kellel on õigus saada varjupaika, kuid me ei saa üksi hakkama ja sellepärast on meil tõesti vaja teiste liikmesriikide solidaarsust ja ekspertabi, see on tähtis ka selleks, et Euroopa Liidu välispiiri Türgiga kaitsta. aitäh, kolleeg Krapini, palun järgmisena. aitäh, esimees on nii palju ebaselgeid küsimusi, nagu näitab ka see arutelu kõigepealt äh, meid kritiseeritakse, Euroopa Liitu kritiseeritakse sellepärast, et ei tehta siin vahet pagulastel ja migrantidel. meil on ka avalikus arutelus vaja selgust. kas Euroopa Liidu liikmesriigid on avatud pagulastele, kas nad on avatud migrantidele? inimesed nõustuvad äh, äh, migratsiooni ja pagulastega siis, kui selgemalt tehakse vahet äh, nendel kontseptsioonidel. olukord ei ole selline nagu, selline nagu aastatel kaks tuhat neli kuni kaks tuhat kaheksa, olukord on muutunud meil on üha rohkem selliseid sündmuseid nagu terrorirünnak äh, Rootsis. mida komisjon kavatseb nüüd teistmoodi teha? milliseid lisameetmeid kavatseb komisjon äh, selles uues olukorras äh, vastu võtta, mida komisjon kavatseb teha selleks, et teha vahet pagulastel ja migrantidel ja ka kuidas tehakse nüüd vahet äh, reeglitel varjupaiga taotluse jaoks ja tagasisaatmise jaoks. meil on vaja neid selgitusi, sellepärast et äh, muidu me jätkame seda võitlust, äh, olukord on segane ja meil tekivad väga tõsised probleemid. liikmesriigid lihtsalt ei tea, mida teatud isikutega pihta hakata. mitte kõikidel liikmesriikidel ei ole kahepoolseid kokkuleppeid kolmandate riikidega. meil ei ole tegelikult ka Euroopa Liidu jaoks kokkuleppeid ja sellepärast komisjon peab tegema korralikud ettepanekud ja neid ka selgitama selleks, et inimesed saaksid aru, et milline on meie tagasisaatmispoliitika ja milline on meie pagulaspoliitika. aitäh järgmisele kolleeg Kiiengi ja palun viisil. aitäh! tahtsin paluda täpsustusi juriidiliste tagatiste kohta ning äh, juurdepääsu kohta õigusabile õigusena. me näeme, et äh, varjupaiga küsimuses on esitatud ka edasikaebusi ning ma leian, et siin on murettekitavaid asjaolusid, sellepärast et äh, tahetakse lihtsustada ja kiiremini eh, läbi võtta need küsimused selleks, et jõuda koheselt tagasisaatmiseni, aga minu kahtlused on seotud sellega, et selleks, et tagasi saata, eh, tegelikult me tallume jalge alla eh, juriidilised õigused, õigus õigusabile ning seeläbi tekivad A ja B kodanikud nii-öelda me peame kinni pidama kõikidest äh, õigustest, äh, seda ka kõikide varjupaigataotlejate puhul. sooviksin täpsustusi selles küsimuses, aitäh. Yeah, thank you, my apologies for. Jean Lambert järgmisena, aitäh, vabandust, et kohe algusest peale kohal ei olnud, meil toimus variraportööride kohtumine härra Dias de Meera meenutas parlamendi seisukohti, kui seda direktiivi vastu võeta ja ma mäletan ka seda poolteist aastat ja seda erandjuhul, nii et ma tahaksin teada, kui tihti liikmesriigid leiavad, et tegemist on erandolukorraga selleks, et pikendada seda perioodi, mil inimesi siis administratiivselt kinni peetakse ja siin kasutatakse väga erinevaid äh, mõisteid erinevates riikides. Äh, ja me tegelikult ei tea isegi seda keskmist perioodi, kui palju inimesi kinni peetakse, enne kui nad tagasi äh, saadetakse. ja kuidas liikmesriigid äh, seda perioodi arvestavad, sest me oma visiitidel minevikus oleme näinud, et meil on vähemalt üks liikmesriik praegu, kui mitte isegi rohkem, mis paneb kella uuesti käima siis, kui inimene ühest keskusest teisi üle viiakse ja seda aega kokku ei liideta, vaid lihtsalt kümme päeva siin keskuses, kakskümmend viis päeva järgmises ja nii edasi ja neid päevi kokku ei liideta tahaksin teada ka seda, kas liikmesriigid on teinud edusamme töötamaks välja menetlusi nende jaoks, kellel ei ole kodakondsust või kelle kodakondsust ei ole võimalik identifitseerida. me teame, et meil on probleeme ka sellega teatud liikmesriikides. ja siis küsimus selle kohta, keda ei ole võimalik tagasi saata Äh, erinevatel põhjustel, näiteks sellepärast, et äh, liikmesriik neid tagasi ei võta. nii et äh, mis saab nendest inimestest, kas nad jäetakse lihtsalt saatusooleks nagu teatud liikmesriikides ja nad on ebaseaduslikud või et kas liikmesriigid on siin midagi ette võtmas, parlamendil on võib-olla vaja uuringut, kui parlamendil ei ole selle kohta viimast informatsiooni äkki tuleks selle küsimusega uuesti tegeleda. aitäh, järgmisena kolleeg Vinberg, palun. Tack. I fredags mördade en terrorist fyra människor. tänan. reedel mõrvas terrorist neli inimest ja haavas paljusid teisi. vaatamata sellele, et tal ei olnud mingit õigust riigis viibida, õnnestus tal see rünnak toime viia. miks ta siis endiselt riigis viibis? paljud äh, poliitikud ja äh, osapooled on rääkinud dokumentideta sisserändajatest. tundub, et on inimesi, kes justkui oleks oma dokumendeid kaotanud. tegelikult aga on asi selles, et inimene pole lihtsalt viitsinud varjupaika taotleda ja viibib riigis ebaseaduslikult. ka sisserändajad, sisserändajatel osas on, on väga paljud poliitikud väga kannatlikud. meie praegune justiitsminister aastal kaks tuhat kolmteist rääkis sellest, kuidas politsei otsib tagasi neile isikut, kes illegaalselt viibisid äh, Rootsis ja väitis, et politsei peaks tegelema mille, millegi targemaga. Äh, arvatakse ka, praegu öeldakse, et politsei oleks võinud otsida inimest, kes terrorirünnaku toime pandi, sest Hele Wikström ütles aastal kaks tuhat viisteist, et selle asemel, et uurida dokumentideta isikute tagasisaatmist peaks Euroopa Liit pigem tõhustama legaalseid ligipääsuteid Euroopa Liitu. nii et küsimus ei ole mitte selles, et, et me tegelikult me ju siis suurendame sisserännet Euroopa Liitu. Rootsi poliitikuna pean ma paraku ütlema, et mul ei ole mingit usaldust Cecilia Wikströmi vastu selles küsimuses. Need, kes soovivad ennetada terrorirünnakuid, on seisukohal, et ta tuleks raportööri kohal välja vahetada me, tegemist on ju kõige radikaalsema varjupaigasüsteemi läbivaatamisele, kui Dublinit reformiti, siis need reformid nurjusid aastal kaks tuhat kolmteist. kas mu kõneaeg on lõppenud, küsib kõneleja? ma ei usu, et selliseid otseseid rünnakuid tuleks nüüd siin läbi viia. jah, see on väga oluline, aga ma, jah, teie kõneaeg on läbi eh,. Det vi måste göra nu, det är att se till... Ja nüüd peame me tagama, et need, kelle taotlused on tagasi lükatud, lahkuksid otse kohe riigist ja kui see ei ole val-, võimalik, siis peame olema suutlikud neid inimesi kinni pidama seni, kuni nad tagasi saadetakse. kui Euroopa Liit üldse midagi peaks edasi ette võtma, siis eh, rände, sisserändajate tagasisaatmine peaks olema prioriteet ja nüüd proua Wikström. kuna äh, räägid siin minust, minu kaasmaalaselt poolt, siis ma pigem võib-olla selgitaksin mõningaid asju kõigepealt. märkimisväärne on öelda, pehmelt öeldes, et äh, siin kasutatakse sellist võimalust, et häbistada, rünnata, laimata kolleege selle kohutava rünnaku kontekstis, mis äh, Rootsis aset leidis, kus inimesed kaotasid elud kus inimesed kannatasid. kuid ma ütleksin teile, et Rootsis praegusel hetkel oleme otsustanud koos, et viha, vihkamine, sellele ei saa suurema vihkamisega kunagi vastu seista, et parim viis, kuidas tragöö-, tragöödiast üle saada, on tulla kokku. valgus ja armastus on palju tugevamad kui terrorism ja vihkamine ja ma arvan, et see on see, mida me peaksime ka meie komisjonis silmas pidama, igaüks meist. tuletaksin kolleegile ja kõigile teistele meelde, et me oleme väljendanud oma poliitilist tahet, parlamendi poliitilist tahet algatusraportis, mis on terviklik lähenemine rändele. seitsekümmend viis protsenti Euroopa Parlamendist osutas siin vajadusele just selle järele, mille põhjal mind praegu rünnatakse, et meil on vaja legaalseid ja turvalisi rändeteid asüülitaotlejatele, kes tulevad Euroopasse. see viib ka turvalisuseni, et me teame täpselt, kes tuleb, kust see inimene tuleb ja kuhu nad lähevad, kuhu need inimesed liiguvad. selles väga kaootilises olukorras, kus varjupaigasüsteem on kokku varisenud, võib-olla õieti kunagi toiminud. siiani me seda ei tea ja seepärast on meil seda vaja me peame kasutama praegust ajahetke, mitte alla andma, peame ühinema. ja, ja sügavas usus, et ühtsus, armastus, sõprus, Euroopa vaim on tugevamad kõigest sellest, mida me just siin kuulsime ja mida me kogesime eelmisel nädalal Rootsis. Thank you very much. suur tänu ja lõppu, lõppsõnaks härra Võit. Ja, danke, Herr Vorsitzende. suur tänu, härra esimees, aitäh ka komisjonile selle üpris põhjaliku aruande eest uue tegevuskava kohta, mis puudutab tagasisaatmispoliitikat mul jäi siis siin siiski terve rida küsimusi lahtiseks, te rääkisite kahekümnest miljonist eurost, mis kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal kulutati vabatahtlikuks tagasipöördumiseks, kui ma teist õigesti aru sain. ja nüüd tekib siit küsimus et kas tegemist on äh, ainult Euroopa Liidu vahenditega, kas te olete siia juurde liitnud ka vahendid, mida te olete saanud liikmesriikidelt või on veel ka mingeid äh, liikmesriikide eriprogramme, mis on selle summa sisse arvestatud? ja kui räägitakse sellest, et äh, siiamaani on väga vähesed neid vahendeid kasutanud või üleüldse on väga vähe neid, kes vabatahtlikult tagasi pöörduvad, et kui palju siis tegelikult üks tagasipöörduja saab ja kas kogu Euroopas on see samm, summa ühesugune või kas äh, need, kes on äh, Kreekas, saavad äh, rohkem või vähem kui need, kes on Rootsis ja siis otsustavad tagasi pöörduda või on mingi keskmine summa, mille komisjon oma tegevuskavaga on paika pannud või vähemalt mida ta liikmesriikidele soovitab, et kui palju tuleks tagasipöördujatele anda või kas see sõltub siis vabatahtliku tagasipöörduja läbirääkimisoskustest, et kui palju tal õnnestub siis liikmesriigilt välja pinnida, et kas ta saab sularahas selle summa, kas talle antakse tšekk, kuidas see käib? ja veel üks küsimus kuidas komisjon äh, välistab seda, et kui sellele isikule antakse sularaha, et ta siis poole aasta pärast äh, mõnes teises liikmesriigis ei esita uuesti varjupaigataotlust ja siis teatab, et ta siiski pöördub uuesti tagasi ja saab ka sealt äh, tagasipöördumistoetuse. või et seda teevad tema perekonnaliikmed, et kas tõesti ka seda infot vahetatakse selleks, et selle süsteemi ärakasutamist vältida? ma vaatan ringi, kas keegi veel soovis sõna ja proua Veržia jääb siis viimaseks kõnelejaks ja siis komisjoni juurde tagasi. ma ei olnud kindel, kas ma sooviksin sõna, sest ma ei kuulanud arutelu algust. olin väliskomisjonis hääletusel, mis puudutas just äh, Dublini ümbersõnastamist, nii et raske on kõige, kõiges korraga osaleda. aga mõned märkused siiski. sest äh, siin on olnud sõnavõtte, mida ei saa jätta niisama. kõigepealt tahaksin väljendada äh, solidaarsust Cecilia Wikströmiga ja kõigi öö, äh, öö, äh, rootslastega seoses terrorirünnakutega. ma leian, et isiklikud rünnakud, mis on siin paraku tavaks, ei ole väärikad ja rohkem ma ei ütle selle kohta. järjest raskem on teha tööd ja mõelda nende küsimuste üle, sest järjest rohkem oleme olukorras, mida ma võiksin kirjeldada kui skisofreenilist. enamus Euroopa Parlamendis soovib rohkem tegevust Euroopa Liidu poolt, Euroopa Komisjoni poolt ja teisalt on nõukogu ja liikmesriigid, kes tahavad järjest vähem, et me sekkuksime nende asjadesse. nii et seni, kui meil ei ole üle-euroopalist poliitikat, mis võimaldab varjupaiga taotlejaid ühtselt kohelda samade kriteeriumide alusel, siis oleme olukorras, mis on lihtsalt väljapääsematu äh, õiguse vaatepunktist kui ma vaatan idapiiri, mis, mis on täielik äh, sõelapõhi mõnede riikide kodanike jaoks, samas kus lõunapiir on järjest äh, suletum, kus äh, kõige keerulisem olukord sõjapiirkondades, kus tagakiusamised, see kõik puudutab lõunapiiri, siis mida me üldse teha siin tahame? vabaühendused äh, nõu, soovivad, et me oleksime tagasivõtulepingute suhtes palju tähelepanelikumad, kaasa arvatud liikmesriikide poolt, et me palju tähelepanelikumalt suhtuksime nendesse inimestesse, kes tagasi saadetakse teatud riikidesse, kus nende miinimumõigustest kinni ei peeta. aga liikmesriigid soovivad järjest rohkem tagasisaatmisi, me oleme Türgi puhul näinud seda, kokkuleppe puhul, Afganistani kokkuleppe puhul me oleme näinud mis toimub Aafrika saareriik, Aafrika sarveriikidega. ma võitlen selle nimel, et hetkel, et äh, sudaanlasi ei saadetaks Sudaani tagasi, kui nad tulevad su-, äh, Darfurist näiteks ja me oleme siin võimetud, see teatis antud juhul öö, äh, piirab ta, ta, vabatahtlikku tagasisaatmist, kes, kus tahetakse igal, igal tingimusel loobuda varjupaiga andmisest, kust tahetakse jõuga inimesi tagasi saata, see ei saa olla lahenduseks. kui me tõesti peame oluliseks inimõigusi ja sisserändajate õigusi ja iseäranis, kui me peame Genfi konventsiooni oluliseks, paraku mulle tundub, et me järjest eemaldume sellest. okei okay, um.... Ähm, hästi. kas äh, härra Todorakis võiks siis nüüd vastata. siin oli palju väga sisukaid sõnavõtte. nii et see on väga, väga oluline teema Euroopa Parlamendi jaoks, meie komisjoni jaoks. sest seega ma paluksin, et kas te võiksite keskenduda just sellele, mida komisjon saab või ei saa tagasisaatmine direktiivi kontekstis teha. muidugi räägitakse ka siin konkreetsemalt vahistamisest, ajapiirangutest ja palun vastake nii konkreetselt kui vähegi võimalik, millisel, mida me saaks selle kohta just, mida me saame mõjutada ja mida me ei saa mõjutada. suur tänu, härra esimees ja suur tänu kõikidele komisjoni liikmetele küsimuste eest. esimene küsimus. Ähm, mitmemõõtmeline küsimus, mis oli siis seotud tagasivõtmislepingutega, meie koostööga kolmandate riikidega ilma selle koostööta, ilma heade tagasivõtulepinguteta kolmandate riikidega ei ole mingisugust lootust. ma olen igati nõus. ja paljudel juhtumitel komisjon ka volinik on sellest rääkinud, sellest, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu välisteenistus soovivad enamat koostööd kolmandate riikide poolelt ja konkreetseid tagasivõtulepinguid ja me räägime siin Euroopa ülestest tagasivõtulepingutest, mitte kahepoolsetest. kuid nagu igasugused rahvusvahelised lepingud, tango tantsimiseks on vaja kahte inimest. meil on praegu seitseteist kolmandat riiki, kes on allkirjastanud tagasivõtulepingud ja need toimivad hästi. mõningaid raskusi meil oli küll Pakistaniga, aga nüüd ka see toimib paremini juba aast-, aasta jagu aega on seda hästi toiminud. kuid imesid me oodat-, loota ei saa. me kasutame kõiki hoobasid, mis meie käsutuses on ja nüüd teine küsimus just nimelt, kas me piisavalt avaldame survet nendel läbirääkimistel, jah, avaldame küll, partnerlusraamistik eelmisest aastast iseäranis, mis puudutas viite riiki, niinimetatud paktiriiki, siin me kasutame erinevaid hoobasid ja mehhanisme, kus meil on tagasivõtukõnelused, millega me ühendame ka teised poliitikavaldkonnad nagu kaubandus, viisad, just selleks, et äh, koostööraamistik oleks just see, mida me näha soovime. et äh, sõlmida tagasivõtulepingud nende riikidega. viimastel kuudel olles praktilised ja soovides näha tulemusi, oleme isegi katsetanud äh, uuenduslikke lähenemisi tagasivõtu süsteemide osas, näiteks kui kolmas riik ei soovinud lepingut alla kirjutada kui sellist, siis me võtame näiteks Afganistani näite, siis me võtsime kasutusele teised lähenemised või menetlused, samad, samas, samas säilitades kõik garantiid ja reeglid, mida me tahame täita. kas me oleme nüüd rahul kõneluste praeguse seisuga? ei. me loodame saavutada enamat ja tõesti kolmandad riigid, iseäranis Lääne-Aafrikas päritoluriigid, kellega me tahaksime tagasivõtu vallas paremat koostööd näha, kuid me peame intensiivseid kõnelusi nende riikidega ja taas äh, tuginedes partnerlusraamistikule loodame saavutada paremaid tulemusi. järgmine küsimus oli seotud varjupaigamenetlustega. kas äh, liikmesriigid kasutavad kõiki võimalikke mehhanisme, mis nende käsutuses on, selleks, et äh, kiirendada taotluste läbivaatamist. me jälgime pidevalt seda, kuidas liikmesriigid äh, varjupaiga äh, õigusakte rakendavad, see on osa pidevast hindamisest, mida me läbi viime. mitmed küsimused puudutasid tagasipöördumise direktiivi ja vahistamise eeskirju. ja küsimus oli ka selle kohta, kas direktiivi piiranguid rikutakse liikmesriikide poolt või mitte, see oli ka hea küsimus, et kui paljud liikmesriigid on tegelikult direktiivi üle võtnud. mis puudutab ülevõtmist, siis kõik liikmesriigid on tõepoolest tagasipöördumise direktiivi üle võtnud, aga määr ja viis, kuidas seda on tehtud, on iseasi. kaks aastat oleme me nüüd Schengeni hindamismissioone läbi viinud, eriti just tagasipöördumiste puhul, tagasisaatmiste puhul ja selle põhjal olemegi oma soovitused koostanud. meie soovitustes ei ole mitte midagi, mis oleks teoreetiline. ainus direkti-, ainus kõik tegelikult tuleb praktilistest tähelepanekutest ja, ja faktidest, mida me oleme tuvastanud Schengeni hindamise protsessis ja viis, kuidas see direktiiv üle võeti, viis, kuidas erinevad liikmesriigid rakendavad ajapiiranguid äh, vahistamise osas, kinnipidamise osas, on osa samuti sellest hindamisest. Äh, need tavad on erinevad. me ei ole täheldanud tänase seisuga Schengeni hindamismissioonides piisavalt alust alustada rikkumismenetlusi kui palume seda võimalust äh, pidevalt äh, meie paketis, see sõltub sellest, kuidas need missioonid nüüd jätkuvad, hetkel me oleme äh, hindamises jõudnud poolele teele liikmesriikide selles. kas on vahe pagulaste ja illegaalsete sisserändajate vahel, küsis üks, üks, üks liige, jah, meie jaoks on, on selge vahe õigusaktides mis äh, näeb ette ka erineva kohtlemise, erinevad menetlused äh, pagulaste puhul, need, nende puhul, kes soovivad rahvusvahelist kaitset ja nende puhul, kes on ebaseaduslikult äh, riigis viibijad ja kelle puhul kehtivad teised reeglid. legaalsed ligipääsuteed ja versus edukas tagasisaatmine legaalsed äh, rändeteed Euroopa Liitu ja tõhus tagasisaatmine. see on osa jätkuvast tegevusest, millega, millega me tegeleme oma rändehalduse süsteemis. nüüd rahastamine, tagasisaatmise menetluste rahastamine, kakskümmend miljonit oli jutuks. ma pean ütlema, et äh, täna asüülimigratsiooni ja integratsioonifond aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend on liikmesriigid saanud kaheksasada kuus miljonit tagasisaatmise tegevuseks. aastal kaks tuhat seitseteist komisjon äh, suunab täiendavat kakssada miljonit liikmesriikidele selleks tegevuseks. seega vahendid on olemas liikmesriikide ametivõimude käsutuses selleks, et täita programme, see puudutab nii äh, vabatahtlikke kui äh, sunniviisilisi tagasisaatmisi. kas me vabatahtlikku tagasipöördumist jälgime tähelepanelikult? hea küsimus. reintegreerimiskomponent on samuti jah, meie tegevuse osa, seepärast äh, see on meie, see on, see on tagasipöördumise ja reintegratsioonipaketis tagasipöördumine on väga oluline, selleks on olemas programmid tõepoolest, eriti nende riikide jaoks, kus reintegreerimine on tundlik teema, nägemaks, kas tagasipöördujaid tõepoolest taasintegreeritakse oma kogukondadesse, aidata tahame neid kogukondi ja pikaajaline eesmärk muidugi on, et nad ei asu taasteele ohtlikule teekonnale Euroopa suunas. suur tänu! Okay, thank you very much and we're going to bring this um... aitäh. sellega jõuame kuuenda punktiga lõpule. teeme nüüd pausi. Eh, üksteist kümme lähme edasi hääletustega, kui eh, teil ei ole kaarti kaasas, siis praegu on hea võimalus minna kolmandale korrusele nelja järgi. nii et palun kümme pärast ühteteist tagasi. okay, colleagues, we are going to begin the votes. hästi, kolleegid, alustame hääletusega, palun istuge oma kohtadele. Everyone ready? kas kõik on valmis? ja alustame kaheksanda punktiga finantsreeglid, mis kehtivad Euroopa Liidu üldeelarvele. Daniel Vioti on raportööriks muudatusettepanek viisteist, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? ma teen väikese pausi, sellepärast et kolleegid alles tulevad. hääletus on avatud, ärge muretsege ja midagi ühel heal päeval juhtub. ja tõenäoliselt olen mina selle kõige eest vastutav. nüüd on kõik hääletanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kuusteist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, seitseteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, kaheksateist minu öö, masin ei tööta, ütleb proua Spinelli, hääletasin poolt hästi, võtame arvesse, proua Spinelli hääletas selle poolt, sest et see oli tema muudatusettepanek. välja arvatud, kui ta muidugi selle vastu on. jah, hästi. kas istusite mujal? hääletus on endiselt avatud. väga hea, aitäh. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. üheksateist hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üks ja kakskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kakskümmend üks, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. teine osa hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud. kaks, hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud. muudatus number kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. neli, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kakskümmend kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kakskümmend neli, hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud. kakskümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud, kakskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kakskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud. lõppenud. heaks kiidetud kompromiss üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. kompromiss kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kolmkümmend viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. seitse hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend kuus esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kolmkümmend kuus teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend seitse, kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa plokina hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. põhjenduspunktid, äh, muudatus kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, äh, üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud, kümme, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, üksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, kaksteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kolmteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja lõplik hääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud heaks kiidetud, nelikümmend viis, viiskümmend kolm hääletust, nelikümmend viis poolt, viis vastu, kolm erapooletut. õnnitlused raportöörile. üheksa ning operatiiv- ja strateegiline koostöö Europoli ning Taani kuningriigi vahel kui härra Dias de Mera sõna ei soovi, siis läheme otse hääletuse juurde edasi. jah, palun. jah, aitäh. kolm muudatusettepanekut proua Siipelilt ja proua Tšinitšilt ja proua Petersonilt ja me nõustume kõigi kolmega. suur aitäh härra Diastameerale hästi, sellisel juhul, kolleegid, lähme edasi otse hääletuse juurde, muudatus üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. muudatus kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud, kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, heaks kiidetud ning lõplik hääletus nimeline, palun, hääletus on alanud. Vote is closed and that is carried 51 votes with one against and one abstention. Congratulations to the rapporteur, Mr. Diaz de Mera. aitäh kolleegidele, sellega on hääletused läbi ja ka koosolek läbi, nüüd koordinaatorid, aitäh! kümneminutiline paus ja seejärel. Work at three.